suur tänu, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub täna kell kaksteist. järgmisena on proua Regneri raport ja ma annangi sõna kohe raportöörile. suur tänu, härra president kõigepealt tahaksin variraportööre tänada konstruktiivse koostöö eest eriti just härra Leenet ja proua Taini, aga ka härra Poulan, kes oli arvamuse koostaja tööhõivekomisjonis, kes tõi välja väga huvitavaid aspekte äh, äh selle kohta, selle küsimuse kohta selle raport võeti ühehäälselt õiguskomisjonis vastu, tööhõivekomisjonis arvamus võeti ka suure häälteenamusega vastu, see peaks olema üleskutseks komisjonile nüüd õigusloomisel tasandil midagi ära teha. see küsimus on tõesti väga tähtis kui mõni äriühing soovib viia oma asukoha ühest liikmesriigist teise, siis ta peab põhimõtteliselt kõik oma telgid kokku panema ja need teises liikmesriigis uuesti püstitama, ta peab kõigepealt äh, kõik oma õiguslik isikud õigused ära andma ja siis uuesti tagasi küsima, see võtab aega, see võtab raha, see eh, kulutab närve ja sellel on ka väga suured sotsiaalsed kulud, nii et tõesti tegemist on suure reguleerimislüngaga ning Euroopa Parlament on sellest teadlik. komisjoni on sellepärast juba minevikus mitmeid kordi üles kutsutud midagi ära tegema. mis on tagajärjeks ettevõtetele? äriühingud lihtsalt põgenevad äri toimub äh, konkurents äriühingu õiguste vahel erinevates liikmesriikides, eriti palju on meil näiteid osaühingutest, hakatakse äh, äriühinguid omavahel kokku sulatama. me ei soovi, et äh, siin tekivad erinevad negatiivsed mõjud. meil on vaja neljateistkümnendat äriühingu, äriühingu õiguse direktiivi ja äriühingu see asukoht tuleb selgelt paika panna. ma ei taha, et nüüd hakatavad äriühingud lihtsalt äh, Euroopa Liidust minema põgenema ja pooled lihtsalt jäävad pooled vee peale pidama ja äriühingud lihtsalt jätavad oma kohustused äh, esimesse riiki tagasi. millised need on need põhilised probleemid? kõigepealt äh, töövõtjate kaasamine. töövõtjate kaasamine aitab ettevõtetel äh, tagada jätkusuutlikku edu. töövõtjate õigused peavad olema üheskoos ähm, äh, ettevõtte varadega, see tähendab seda, et tuleb anda informatsiooni, anda nõu ja tuleb küsida töövõtjatelt nende arvamust, see tähendab seda ja see on minu üleskutseks komisjonile, et kui vaja, tuleb pidada läbirääkimisi, leidmaks lahendusi äh, kaasotsustamisõiguse kriteeriumite osas ja meil on siin juba häid näiteid, näiteks Euroopa aktsiaseltside direktiivis on see väga selgelt välja toodud teine probleem. Euroopa Liidus on liikmesriike, kus on võimalik administratiivne asukoht ja tegevusasukoht omavahel lahutada ja niimoodi on võimalik äh, soodustada liikmesriikidel äh, äriühingutel viia oma, osa oma ettevõttest mõnda teise liikmesriiki, sellepärast et seal on tingimused paremad, me ei taha mitte mingit maksudest kõrvalehoidmist ja ka varifirmasid, me soovime saada praktilist lahendust, meil on vaja saalomonlikku lahendust. volinik, palun äh, öelge härra Barnierile, kes vastutab selle küsimuse eest, et on vaja hakata midagi ära tegema ja tuleb äh, hoolitseda selle eest, et äh, et me leiame lahenduse, millega oleksid kõik liikmesriigid nõus. majanduslik tegevus peab jääma sellesse riiki, kus on ettevõtte asukoht. siseturuga on meil võimalik majandust turgutada ja seda on meil tänapäeval vaja rohkem kui kunagi vahe. ärge kõhelge uue ettepaneku tegemisel ja ärge korrake neid vigu, mida Euroopa eraäriühingute puhul juba on tehtud. suur tänu, proua Regner ja kohe vaba mikrofoni voor ning proua Tsikau transfrontalier al companiilor reprezintă unul dintre elementele eseniale în realizarea pieei üks meie siseturu oluliseid elemente on ettevõtete piiriülene tegevus, artiklid nelikümmend üheksa ja viiskümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust lubavad asutamise õigust, kuid äh, ettevõtete asukohtade üleviimise alased eeskirjad on liikmesriigiti erinevad. samuti on sellega seoses mitmeid haldustõkkeid, samuti on see kulukas, tekib ka märgatav ebakindlus õiguse küsimuste vallas, nii et ma paluksin ka komisjonile teha õigusloomeline ettepanek äh, äriühingu asukoha muutmise kohta. see protsess äh, peaks arvesse võtma ka töövõtjaid äh, ja toimuma ja, ja töövõtjatega tuleks konsulteerida ja selline ühine kontaktpunkt oleks kasulik. suur tänu, kolleeg Tsikau ja viimasena saab sõna proua Vlašikova-Peenova, palun Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi oceňujem eh, aktivity kolegyne Re. Suur tänu, härra juhataja. hindan kõrgelt seda, mida on teinud eh, proua Reegner. ettevõtete asukoha muutmine eeldab õigustikku. loomulikult on, peaks meil olema ettevõtlusvabadus, kuid kui ettevõtete asukohta muudetakse ainult osaliselt, siis äh, loomulikult on selle eesmärgiks kas maksualaste või tööhõiveseadustest kõrvalehiilimine. me ei taha äh, seda nähtust toetada. õigusraamistik peaks aga kaitsma äh, ausaid ettevõtteid, sellepärast et asukoha muutmisel võivad olla täiesti õigustatud põhjused. kontrollimehhanismiks võiks olla töö, töövõtjate kaasamine, töötajad peaksid olema ettevõtete juhatuses esindatud. suur tänu, kolleeg Vlašikova-Penova ja nüüd komisjoni nimel proua Georgieva, palun. suur tänu austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, tahaksin avaldada tunnustust proua Regnerile ja ka õigusasjade komisjonile äh, selle äh, ettevõtete asukoha äh, muutmise raporti üle, mis on väga ajakohane. komisjon avaldas veebruaris, alustas veebruaris äriõigustikualast avalikku kuulamist ja eelmise aasta kahe, maikuus oli meil konverents, kus osalesid äh, teadlased, asjatundjad äh, ja äh, huvigrupid erinevatest valdkondadest, ka teie koja esindajad, me rääkisime äriõigustiku, õiguse olulistest küsimustest ja pärast seda on komisjon jätkanud oma analüüsitööd otsustanud, et Euroopa Liidu kodanikke tuleb kaasata veel laiaulatuslikumasse äh, konsulteerimisprotsessi, mis puudutab ettevõtete piiriülest äh, liikuvust äh, ja ettevõtete asukohtade üleviimine teise liikmesriiki on üks oluline osa sellest. see avalik kuulamine käsitleb ka äh, võimaliku direktiivi loomise äh, vajaduse, vajadust ja selle võimalikke mõjusid. nagu äh, te näete, see raport sobib suurepäraselt sellesse konteksti, nii et veel kord suur tänu raportöörile tegemist ei ole mitte esimese korraga, kui parlament pöördub komisjoni poole ning palub koostada ettevõtete asukoha piiriülese muutmise kohta direktiivi Ko. komisjon on juba algatanud dialoogi, et uurida selle direktiivi loomise vajadust. see direktiiv peab tooma, tähendama lisandväärtust meie ettevõtete jaoks ja meie turu jaoks. ja ma võin teile kinnitada, see küsimus ei ole kuhugi kadunud meie päevakorrast komisjonis. aga see selle teemaga on seotud kaks küsimust, mida me peame kõigepealt põhjalikult kaaluma. kõigepealt äh, registreeritud äh, haldus- või administratsiooniorgan on äh, üks küsimus ja teine on töötajate kaasamine. Euroopa äriühingute statuut on näidanud, kui raske on leida kompromissi liikmesriikide vahel sellistes küsimustes ja komisjon äh, leiab, et teie raport on äh, selles, äh, seetõttu äärmiselt väärtuslik meie jaoks ja me täname teid selle eest. komisjon on valmis jätkama dialoogi ka äriühingute mobiilsuse küsimustes teiega üldisemalt ja iseäranis nende asukoha küsimuses ja volinik Barnio suhtub äh, meie äh, tänase äh, arutelu järelprotsessi äärmise tõsidusega, võin teile kinnitada. komisjon katsub oma arutelud lõpule viia selles küsimuses kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul, aitäh! suur tänu, volinik Georgieva. arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub täna kell kaksteist järgmisena on meil päevakorras härra Noiseri raport Euroopa Liidu arengukoostöö kohta, millega toetatakse